nende suhtes jõu kasutamine, annan sõna nõukogu nimel minister Schmidtile, palun. okei okay., aitäh, härra asepresident, lugupeetud parlamendisaadikud, meie eesistumise algusest oleme aktiivselt tegelenud sellega, et leida lahendusi humanitaarkriisile, mis sai alguse rändevoogude liikumisest. me oleme tegutsenud otsustavalt selleks, et leida tõhusaid meetmeid, mis põhinevad solidaarsusel ning peavad kinni inimõiguste põhimõtetest nõukogu poliitika eesmärgiks on kasutada kõiki jõupingutusi selleks, et need inimesed, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, kes põgenevad sõja eest, et neid kaitsta ja teiselt poolt kaitsta meie välispiire, piire ning äh, tagada inimeste julgeolek, kes elavad Euroopa Liidu territooriumil. põhiõiguste austamine on rändepoliitika keskmes ja ka varjupaigapoliitika keskmes. me peame tõhusalt vastama humanitaarkriisi vajadustele nende inimeste puhul, kes soovivad rahvusvahelist kaitset ja peame kinni pidama oma rahvusvahelistest kohustustest selles vallas. kui räägime vahistamisest, äh, siis äh, baasreeglid rahvusvahelises õiguses ja ka Euroopa Liidu õiguses näevad ette selle, et äh, sisserändaja on õigus vabadusele. seetõttu vahistamine saab olla ainult erand see on õigustatud ainult väga selgelt äh, ette nähtud äh, olukordades ja vastates väga selgetele kriteeriumidele. ja siin me räägime tagasisaatmise direktiivist äh, ja varjupaiga taotlejate vastuvõtmise direktiivi sätetest. direktiiv peaks ette nägema üldreeglid ja selle kohaselt ei tohiks liikmesriigid kasutada vahistamist enne seda, kui kõigi teisi ähm, veenmismeetodeid äh, ja sunnimeetodeid on kasutatud. Need vahi, vahistamisperioodid peaksid olema nii lühikesed kui võimalik ja neid äh, ei tohi äh, ilma põhjenduseta pikendada direktiiv, mis puudutab asiili as,, varjupaiga taotlejate vastuvõtmist, artiklis kaheksa tuuakse välja see, et kedagi ei, kellelgi ei tohi vabadust võtta seetõttu, et ta taotleb rahvusvahelist kaitset. vahistamine on va-, põhjendatud ainult äh, vajadusel ning äh, juhtudel, kui kõik tingimused äh, selleks on täidetud arvestades meie rahvusvahelisi kohustusi ning Euroopa Liidu siseseid reegleid, peavad liikmesriigid äh, tagama pagulaste inimõigused. kui äh, Euroopa Liidu liik-, õigust ei äh, kohaldata liikmesriikides, siis on võimalik Euroopa Liidul ka võtta vastavad meetmed selleks, et tagada süsteemi äh, tõhusust, on komisjon viimastel kuudel rõhutanud, et vahistamise äh, ja kinnipidamise vahend võiks olla ainult äh, viimane võimalus, kui teised võimalused ei ole võim-, kui teisi võimalusi ei ole võimalik kasutada nõukogu otsustas, et nende riikide puhul, kes äh, ei äh, nõustu koostööd tegema sisserändajate puhul, nende puhul on äh, võimalik kasutada AKIS ette nähtud võimalus sunnimeetmeid ja kinnipidamine ei tohi kindlasti ette nähtud ajapiiranguid ületada ja siin on äh, kindlasti äh, tegemist äh, väga selgelt määratletud juhtudega. kui räägime Kreekast ja Itaaliast, siis liikmesriigid leidsid, et kui vabatahtlik tagasisaatmine ei ole võimalik, siis äh, inimeste liikumise takistamiseks, eh, on kinnipidamine võimalik eh, ja selles kontekstis tahaksin välja tuua selle, et eh, sisserändajatel ei ole valikut ja kui nad ei soovi ümberasustamist, ümberpaigutamist, siis on võimalik sunnimeetmeid kasutada näen, et põhiõiguste agentuur äh, on oktoobris äh, enda nimekirja avaldanud äh, sel teemal. kinnipidamine on endiselt väga oluline teema ja see peaks olema erandiks. me jälgime arenguid sel teemal Euroopa Kohus äh, samuti on ette valmistamas ähm, peatselt lahendit äh, selles küsimuses, aitäh. suur tänu, härra minister, järgmisena volinik Avramopoulos, palun. Uh, uh, suur tänu, härra president, uh, lugupeetud parlamendisaadikud Euroopa Komisjon äh, jagab äh, parlamendiga seda eesmärki, et meie poliitikad peaksid olema täielikult äh, kooskõlas inimõiguste ja inimväärikusega. samal teemal me just rääkisime ka hetk tagasi, käsitledes inimõiguste ja demokraatia aastaaruannet ja kui me räägime varjupaiga taotlejatest, äh, siis ähm, see on äh, põhimure, kinnipidamine ja vägivalla või jõu kasutamine migrantide suhtes on ähm, teemad, mida tuleb äh, tõstatada varjupaigaõigus on põhiõigus, samuti äh, õigus inimväärikusele, puutumatusele. Euroopa Liidu seadusandlustes äh, siin kontekstis tuleb äh, kinni pidada ja tuleb järgida varjupaigaõigust kõigis selle detailides. me oleme teostanud proportsionaalsuse kontrolli ja riigid võivad keelduda inimesi vastu võtmast, kes ei vasta rahvusvahelise kaitse nõuetele. me soovime, et sisserändajaid registreeritaks korralikult sõltumata nende staatusest. see on eeltingimuseks, et tulla toime nende rändevoogudega vastata oma õigustele ja kohustustele. täpsustan seda, mida Euroopa Liidu seadusandlus äh, nõuab. kaasasustamismenetluses kaas-, vastu võetud äh, varjupaiga direktiiv äh, näeb ette selged reeglid ja eeskirjad varjupaiga taotlejate õiguste ja kohustuste osas. viimased on tasakaalus. on ääretult oluline, et inimesi peetaks kinni ainult äh, täielikus kooskõlas nende reeglitega. kinnipidamine võib leida rakendamist ainult äh, viimase võimaluse meetmena pärast seda, kui äh, kõik muud alternatiivid on ka läbi kaalutud. isikut ei tohiks kinni pidada lihtsalt sellepärast, et tema näol on tegemist varjupaigataotlejaga. samas kui on äh, suur risk, äh, et äh, inimene põgeneb, peaks olema võimalus liikmesriikidel isikuid kinni pidada. kinnipidamistingimused peavad täielikult austama inimväärikust ja vastama varjupaigataotlejate vajadustele tugev juriidiline raamistik on ainult äh, pool sellest, mida meil on vaja teha. me peame tagama, et äh, korralikult äh, neid reegleid rakendataks praktikas. Euroopa Komisjon jälgib tähelepanelikult, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid peavad kinni varjupaiga taotlejate kinnipidamise reeglitest juuliks kaks tuhat viisteist äh, pidid nõuded olema täidetud ja komisjon on saatnud äh, kirjad nendele liikmesriikidele, mis ei rakendanud äh, vastavaid meetmeid, lisaks sellele on Euroopa Komisjon uurinud liikmesriikide praktikaid selles valdkonnas. Euroopa Komisjon on pakkunud äh, juhiseid äh, liikmesriikidele, kus ta süstemaatiliselt äh, sisse viia varjupaiga taotlejatelt sõrmejälgede võtmise süsteem selleks, et paremini hallata rändevoogusid ja paremini rakendada Eurotaki määrus, samas äh, pidades kinni varjupaiga taotlejate põhiõigustest. austatud parlamendisaadikud, suur tänu tähelepanu eest. palun teilt mõistmist Te ju teate, et eelmine arutelu kestis kauem äh, kui äh, plaanitud, ma pean nüüd kiirustama viimasele linnule, mis äh, viib mind Berliini, Volinks ja Liidis asendab mind. nüüd kõnelejad poliitiliste fraktsioonide nimel, kõigepealt Euroopa Rahvapartei nimel Monika Holmaier, palun. härra volinik, austatud kolleegid kõigepealt suur tänu selle lühikese ülevaate eest. mul on äh, eriti südamel see, et Euroopa Liidus on palju liikmesriike, kus äh, põgenike inimõigusi või äh, majandusmigrantide õigusi piisavalt ei austata. ei ole vaja kasutada ebaproportsionaalselt vägivalda või panna inimesi vangla sarnastesse institutsioonidesse kinni. UNCHR on öelnud, et äh, tihti on need hooned hullemadki kui vanglad, äh, rasked, keerulised sanitaartingimused, äh, pisargaasi kasutamine, Slovakkia, Ungari, Kreeka, need mm, riigid, kus selline asi võib ette tulla või ka teised liikmesriigid me peame kriitiliselt äh, loomulikult suhtuma sellesse, kes on äh, varjupaiga taotleja, kellel on selleks õigus, aga seni, kuni selgitatakse välja inimese staatus, peavad tal olema ikkagi äh, põhitingimused ja õigused tagatud. meil tuleks vaja varakult juba tegeleda ka teavitustegevusega. näiteks inimkaubitsejad on äh, inimestele rääkisid, äh, rääkinud valelugusid registreerimise kohta ja siis püütakse seda igati vältida, eriti puudutab see lapsi, alaealisi. väga palju lapsi on kadunud ja nad võivad kiiresti sattuda kurjategijate ohvriks, sellepärast et äh, neid kasutatakse kõige julmematel ja brutaalsematel viisidel ära inimkaubitsejate poolt ja selle vastu me peame tugevalt võitlema, aitäh! suur tänu, proua Holmajärv, sotsiaaldemokraatide nimel Enrique Guerrero Salam, palun! aitäh! kui see, mida härra Schmidt ja härra Avramopoulos äh, meile ütlesid, et äh, vabadus äh, on olulise tähtsusega, et kinnipidamine on erandlik ja et peab olema põhjendus kinnipidamiseks, et ennem on ära kasutatud teised võimalikud meetmed ja et peetakse kinni õigustest, rahvusvahelisest õigusest kui kõigist nendest asjadest kinni peetakse, siis me siin ei arutakski seda teemat, kui kahjuks see nii ei ole. riigid äh, on äh, püstitanud äh, tarasid, müüre, on agressiivselt käitunud pagulastega ja pole nende õigustest kinni pidanud, on kasutanud politsei vägivalda eesmärgiks äh, on äh, saata sõnum päritoluriikidele, et enam inimesi siia varjupaika ei tuleks äh, taotlema, pigem on see nende veenmise eesmärk, et justkui kui te siia tulete, siis juhtub teiega nii ja Dublini määrus ei lahenda seda olukorda, me peame leidma uusi standardeid, mis võimaldaksid meil olukorda teistmoodi reguleerida humanitaarpõhimõtted, mis meil justkui olemas on, neid ei tohi äh, ohtu seada. mõned inimesed äh, põne-, põgenevad äh, sõja ning surma eest, teistel juhtudel nälja ning surma eest. selline oht võib olla veelgi käegakatsutavam kui sõda ja seetõttu me peame tagama selle, et meie varjupaigapoliitika, mida niivõrd suurepäraselt äh, kirjeldasid nõukogu ja komisjon, et sellest ka kõik Euroopa Liidu riigid kinni peaksid. suur tänu ja nüüd äh, konservatiivide nimel härra Kirkup, poolteist minutit. Äh, härra asepresident, ma tean, et olen seda öelnud juba enam kui üks kord sel nädalal, nende reeglite rakendamine, mis meil juba paigas on, see on olulise tähtsusega ja mida enam need et-, väljakutsed kasvavad, mis meie ees on, seda enam me peame reeglitest kinni pidama mõned liikmesriigid on neid reegleid siiski rikkunud ja seda juba enne praegust kriisi ja me teame kõik, millised need liikmesriigid on ja me teame, mida komisjon oleks pidanud juba palju varem ette võtma. me saame aru, et rahastamine liikmesriikide võimekus äh, vahendeid eraldada muidugi on keeruline küsimus, kuid äh, see ei tohiks kunagi äh, kahjustada inimväärikust ja neid seadusi, millele me kõik allume ja see on osa ka laiemast arutelust, millega me peame algust tegema, kui soovime äh, rändekriisiga hakkama saada, äh, sõrmejälgede võtmine ning kinnipidamise äh, tingimuste parandamine, kõik see on midagi, mille kallal me peame praegu vaeva nägema, ka liikmesriigid ise peavad reeglitest kinni pidama, väga palju uusi ettepanekuid on tulemas ka komisjonilt, kuid me peaksime ennem praeguse segaduse kõrvaldama, enne kui edasi liigume. Uh, aitäh, teile on uh, härra Ikerilt uh, sinise kaardi küsimus, kas olete valmis vastama, palun? Um, um, talk... aitäh te räägite rändekriisist rändekriisi võib lahendada kui saaks vaba äh, liikumise äh, teema küsimuse alla panna. nüüd äh, sellest teemast on täiesti taganetud, tagasi kohkutud, miks see nii juhtus? <laughs> Um, see on küll haletsusväärne. mul ei ole olnud aega härra asepresident, rääkida laiemalt rändeteemast. mina usaldan äh, Ühendkuningriigi juhti ja oma mm, erakonna juhti, äh, et äh, tagada kord tulevikus rände kontekstis ja kurb on, et sellised äärmuslikud riigid äh, siin vehivad sõnadega ja kuidagi ei panusta sellesse olulisse debatti, mis meil tuleviku seisukohalt tuleb ära pidada. Um, aitäh, nüüd äh, kaks minutit liberaalide nimel, Cecilia Wikström, palun. The debate today is a very arutelu täna on suurepärane võimalus äh, hakata jälle faktidest äh, rääkima selles arutelus, mis muutub üha sürreaalsemaks ja kõige huvitavamaks äh, näiteks on härra Tuski ettepanek et kõik äh, varjupaiga taotlejad, neid peaks kinni pidama kaheksateist kuud, et äh, uurida, kas nad on potentsiaalsed terroristid ja kõige kummalisem on siin see, et ta ei saa isegi aru, et see oleks täiesti vastuolus äh, kehtiva Euroopa Liidu õigusega. lubage mul seda uuesti öelda. Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu Nõukogu president ütleb, et kõik inimesed, kes äh, põgenevad sõja ning äh, tagakiusamise eest äh, noortest vanadeni, neid peab kinni hoidma poolteist aastat kinnipidamislaagrites. see võrdub kõige hullemate, kõige pimedamate episoodidega Euroopa ajaloost, mida me kindlasti ei soovi uuesti näha see on nii šokeeriv, et mina isiklikult leian, et härra Tusk peaks avalikult oma väljaütlemise pärast vabandama. meedias kuuleme täna, et räägitakse eh, sisserändajatest, kes sisenevad Euroopa Liitu eh, illegaalselt, see ei ole õige, ei ole kuidagi illegaalne, ebaseaduslik siseneda ri mingisse riiki selleks, et paluda varjupaika, see on tunnustatud inimõigus kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. kui me koostööd teeksime, siis saaksime pakkuda varjupaika nendele, kes seda vajavad, kuid selle asemel on pead tõusmas võitlev rahvuslus ja siin ei ole põhjuseks mitte institutsioonide tegevus, vaid äh, rahvuslikud, äh, riikide natsionalistlikud äh, poliitikud ja erakonnad, me peame selle olukorra lahendama koos tegutsedes, suur tänu! suur aitäh, Cecilia, teile soovitatakse sinise kaardi küsimust esitada, kas te vastate? kolleeg Vesovski, palun. saadik, ma arvan, et te ei ole erapooletu, kui te räägite pre nõukogu presidendist, kes on nõudnud väga rangeid meetmeid, kui teile ei meeldi see, mida ta pakkus välja, millise protseduuri pakute teie siis omakorda lahenduseks? kas tõesti automaatselt kõiki vastu võtta ja kvalifitseerida põgenikeks, mis tagaks meile julgeoleku? minu ettepanek on väga lihtne ja see puudutab äh, muide libe komisjoni enamust. mina koordineerin seal seda teemat ja meie räägime ühisest vastutusest, jaotusvõtmest äh, mis äh, rajaneb SKT-l, rahvaarvul, tööhõive tasemel ja nii edasi samuti eh, tuleb arvestada ka seda, millised riigid on siiani kõige rohkem ära teinud pagulaste jaoks, Austria, Rootsi, Saksamaa. on ülim aeg, et need riigid, kes ei ole veel osalenud pagulaste vastuvõtmises, hakkaksid vastutustundlikult käituma. sest praegu on meil selline olukord, aga homme võib-olla hoopis mis, eh, mingi muu olukord, aga üheskoos saame me eh, probleemidele vastu seista. nii ja järgmiseks annan äh, pooleteiseks minutiks sõna Juaresti ja Bounce'ile. suur aitäh! me rääkisime Serbia-Bulgaaria piirile saabunud Afgaanist, kes tuli läbi Türgi ja, ja siis pidi veel kannatama Bulgaarias. ja Bulgaaria politsei tõttu teda peksti, talt pressiti raha välja, me oleme näinud ise oma silmadega neid haavu ja sinikaid ja e, inimesi, kes on tohutu kohutavas olukorras, samas nõutakse nendelt sõrmejälgede andmist. mõned saabusid Dmitrovgradi kaudu Serbiasse, kus ka neid peksti ja e, rakendati väljapressimist. kinni peetud põgenike raha ja väärtasjad võtab politsei ära, sanitaartingimused on pagulaslaagrites kohutavad. seetõttu on otsustanud afgaani põgenikud pigem metsa jääda, näiteks Bulgaarias, aga see ei ole ju vastuvõetav ei Euroopa Liidus ega kuskil mujal me oleme näinud Bulgaarias politsei vägivalda, korruptsiooni, inimeste äraajamist piirilt, äh, täiesti ebainimlikke tingimusi ja peab ütlema, et meie asüülipoliitika ei ole oma nime väärt. kolleeg Tšambaski soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, palun. suur aitäh, president, kolleeg kõigepealt arvan, et need süüdistused ei ole tõesed, see on laim. inimesed, kes tulevad Afganistanist, ei ole süürlased, sest nad on afgaanid. millal te käisite viimati Bulgaaria-Türgi piiril? millal te viimati nägite oma silmaga, mis seal toimus ja seda, millist tööd peab piiripolitsei tegema? tegemist on välispiiriga ja see on seotud sellega, mis toimub, toimus Pariisis. suur aitäh küsimuse eest. Äh, ma usun, et afgaanid nõustuksid minuga, sest afgaanid on ka inimesed, nii nagu kõik teisedki. ja ma pean ütlema, et mitte ainult afgaanid ei ole väljapressimise, peksmise ohvriks äh, langenud Bulgaarias. lugege Amnesty International või ÜRO raportit, siis näete, mis toimub. spricht für die Grünen für zweieinhalb nüüd roheliste nimel kaks minutit, Judith Sargentini. suur aitäh. president. Atlandi teisel pool räägitakse ainult Donald Trumpist, kes kavatseb moslemitele piirid sulgeda tema reageeris probleemidele nii, äh, San Bernardino rünnakutele nii kõiki kahtlustatakse, kõik on süüdlased äh, ja meil on oma Donald olemas. ülemkogu president Donald Tusk, mis ta siis räägib? Äh, ta annab äh, intervjuusid, kus ütleb, et sisserändajad tuleb pooleteiseks aastaks kinni pidada ja siis ta räägib meile julgeolekust ja räägib meile reeglitest, rahvusvahelistest ja Euroopa reeglitest. ja arvab, et ähm, seni, kuni inim-, inimese isik ei ole tuvastatud, võib teda kinni pidada. sellel ei ole mitte mingit mõtet. aga ikkagi Donald Tusk näeb põgenikes ja migrantides ohtu meie turvalisusele aga äh, tema arvamus ei ole nii määrav. milline on siis nende kahe Donaldi vahe või erinevus? Äh, siin on olemas ka kon-, konserv-, äh, konservatiivide teas dissidentide hääli ja me arvame, et näpuga näitamine, märgistamine ei ole lubatud. see on talumatu olen Dorensit kuulanud, Hollandi. tuleb öelda meie Donaldile, et ta on eksinud pagulaspoliitikas ja külvab hirmu. Te teate seda isegi, teie volinik, härra Schmidt ka. Donald lihtsalt ei tunne seadust, tuleb siis talle seda selgitada härra minister, valgustage teda selles küsimuses. mida arvab Luksemburg presi-, Euroopa Äh, ülemkogu presidendist, äh, nõukogu presidendist, kas te hakkate homme sellest rääkima enne jõule? president Tusk äh, tahab juba seadustada sellise tegevusetuse. Donald Tusk, nõukogu president, minu meelest ei ole temalt enam midagi head oodata suur tänu teile. Teil on ka sinise kaardi küsimus, siis Jätkinsonilt, kas te vastate? palun, Janice. kas teie arvate, Renzi, Tusk ja isegi peaminister Cameron kuulavad just neid kodanikke, keda nad esindavad. mingit imet siin ei ole, nad kuulavad lihtsalt, mille üle kodanikud muretsevad ja võib-olla teie peaksite ka muretsema selle üle tahaksin öelda, et sinise kaardi protseduur on ette nähtud küsimusteks, mitte avaldusteks. võib-olla ma ei saanud inglise keelest nii hästi aru kui teie, aga mulle tundub, et praegu ei olnud tegemist päris küsimusega. Teile siiski vastatakse. Te küsisite, et kas ma nõustun teiega, mina ütlen ei, ma ei nõustu teiega. ma arvan, et teie peaminister ikkagi eh, peaks olema ka viisakas Eh, ta ei ütle ju, et kõik migrandid tuleb kinni pidada, eh, eh, lugu taha panna. sest see tegelikult kütab ainult hirmu üles kodanike seas, mida ka teie üles näitasite ja see viib jällegi suuremale viletsusele, vaesusele ja terrorile. mina arvan sedamoodi. tänan. ja nüüd kaks minutit EFTD nimel Diane James, palun. suur tänu, president Euroopa Liidu rändepoliitika loogikast lähtudes ja ümberpaigutamise kavadest lähtudes tuleb nüüd hakata proua Merkeli tegevuse tagajärgedega. ta oli vastu võtmas täiesti enneolematul arvul pagulasi. kõik asüülitaotlased ei ole, taotlejad ei ole ju pagulased tähtajad, millest ei ole võimalik kinni pidada, ainult suurendavad proua Mor-, proua Merkeli tekitatud probleeme ja Ühendkuningriigi meedia on Rootsi ja Saksa näiteid toonud, kus kodanikud on ära vaevatud pagulastest, on vihased ja lausa süüdanud põlema eh, nende asundusi. ma tean ise Chichesteri äh, kogemusel, see on minu valimisringkond, et kodanikud on hirmul ja see on täiesti arusaadav, sest seal on ainult sada üheksakümmend seitse inimest. nüüd meie kodanike arvamus ja nende nõusolek ja heakskiit peaksid meile olulised olema. mitte äh, diktaatorlik poliitika, mis püüab kontrollida pagulaspoliitikat. kui tõesti vägivaldne kinnipidamine on leidnud aset, siis ilmselt see ei puuduta mitte ainult ühte liikmesriiki, vaid Euroopa Liit peab reageerima, oma suunda muutma kui te tahate inimesi äh, hästi vastu võtta, siis tuleb äh, rändepoliitika sujuvamaks muuta, tuleb lõpetada diktaatori kombel tegutsemine ja öelge seda proua Merkelile. tänan. Für eine Minute spricht jetzt im Namen der ENF-Fraktion Vicky Meyer. Vicky Meyer, EFTD-Fraktioni nimel. suur aitäh sada tuhat asüülitaotlejat mm, on jälle teel Euroopa Liitu, see on nagu tsunami, mida meiegi tunneme Hollandis. suvest saadik eh, on meile saabunud palju rohkem pagulasi kui kahe tuhande kolmeteistkümnendal või kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. Eh, me muidugi ei eh, kahtlusta neid terrorismis, nad paluvad asüüli meie üks partei arvab siiski, et me, meie kõige olulisem prioriteet on kodanike turvalisus. seetõttu kui me ei suuda ide-, identifitseerida kodanikke, kes meile saabuvad, tuleb nad välja saata. me arvame, et äh, praegu peaks juba ka Holland mõtlema piiride sulgemisele. tänan. kaks minutit, Mari Kraabril aitäh. Bulgee-, Bulgaariat on siin mainitud äh, ja Bulgaaria tõepoolest kannab vastutust äh, olles üks äh, riikidest, mille piiril läheb Euroopa Liidu välispiir, Euroopa Liit lähtub rahvusvahelisest õigusest ja me peame kõik kasutama ühtset meetodit, kui ähm, asutame vastuvõtukeskusi, praegu ei ole meil selliseid ühtseid standardeid ja need, kes äh, kriitikaga välja tulevad äh, valitsuste aadressil, nad äh, peavad seda arvesse võtma, Helsingi komitee on igapäevaselt olukorda jälgimas. veebruaris kaks tuhat viisteist otsustati viia pistelisi kontrolle läbi piiridel ja mitte tagasisaatmise põhimõtte kaitsjaks on Frontexi ametnikke, kes on kohal kõikidel kohtumistel kolmandate riikide isikutega, keda ka kinni peetakse, et Frontexit peaksime me ometigi äh, usaldama, korrakaitseametnikud läbivad äh, spetsiaalse koolituse tegelemiseks varjupaiga taotlejatega ja pidevalt äh, neid haritakse sel teemal. selleks, et kaevata kohtusse Euroopa Euroopa Liidu liikmesriik, siin on vaja ka vastust liikmesriigilt endalt, nii on võimalik ainult saavutada objektiivsus. meie roll siin on väga oluline, libekomisjon saadab delegatsioone riikides, teatud riikides fakte koguma tegelikult need riigid, kes, kus jõupingutusi tehakse, neid peaks julgustama ning kiitma, mitte kritiseerima. Joosep Weidenholtse, kaks minutit, palun. suvi kaks tuhat viisteist äh, ilmselt jääb meile pigaks ajaks meelde, see ei tulnud üllatuslikult, aga me olime silmitsi kõige suurema rändevooga äh, ajaloos, miski ei ole enam nii nagu varem aiad, okastraat, laagrid, vägivald, seda kõike me nägime, me oleks võinud äh, paljud vältida, kui oleks äh, järgitud äh, neid suuniseid, mida meie oleme omalt poolt välja pakkunud, me rääkisime aprillis terviklikust lähenemisest äh,, diferentseeritud äh, lähenemisest, meil tuleb eristada põgenikke äh,, majanduspagulasi, varjupaigataotlejaid, aga neid äh, kõiki nüüd äh, visatakse ühte patta. varjupaigataotluse menetlus on kõige rohkem äh, kannatanud. me ei saa pakkuda piisavalt kaitset, tagada kiiret taotluste läbivaatamist kinnipidamine on erand, see võib teatud oludes olla vajalik, meil on äh, vastuvõtmisdirektiiv, me rääkisime standarditest, et äh, me ei tohi lubada vanglatelaadset olukorda, meil on vaja kaitsta eriti just äh, lapsi ja noori ja kindlasti tuleb vältida süstemaatilist vägivalla kasutust mul tekib aga küsimus, et miks äh, meie poolt vastu võetud äh, paketti ei rakendata liikmesriikides, miks paljud liikmesriigid kahtlevad Dublini menetluse mõttekuses? meil tuleks rääkida kõigepealt sellest, äh, kuidas Dublin millegi mõistlikuma ja praktilisemaga lahendada, vabandust, asendada. peaksime rääkima ka äh, seaduslikest sisserändekanalitest nüüd lõpuks tõsiselt, meil oleks olnud siis võimalik seda kaostöö üldse vältida, kui meil oleks võimalik seaduslikult sisse rännata, samuti tuleb rääkida Türgist, äh, suhtes Türgiga, eriti arvestades äh, Ungarisse suuduvat äh, põgenikevoogu. suur tänu, nüüd Helga Stevens, üks minut. aitäh, lugupeetud äh, kolleegid, Pariisi terrorirünnakute järel ütles äh, Donald Tusk, et äh, ebaseaduslikud rändajad tuleb kinni pidada. kahjuks saabusid nende rünnakute toimepanijad valepassidega Euroopasse me näeme, et terroristid liiguvad näiteks äh, Balkani, läbi Balkani riikide. kolmkümmend protsenti pagulastest on süürlased. mõned äh, neist äh, viibivad Euroopa Liidu territooriumil illegaalselt, neid võib muidugi kinni pidada. ja nüüd peab küsima, miks äh, meie äh, piirid äh, on saanud sellisteks läbikaigukoridorideks, miks Itaalia ja Kreeka rohkem ette ei võta ja miks komisjon pole siiani piisavalt tähelepanu sellele pööranud? Natalja Kriisbak, palun üks minut. kuidas on võimalik, et kahekümne esimesel sajandil me peame meenutama Euroopa Liidu liikmesriikidele, et äh, on täiesti vastuvõetamatu kinni pidada lapsi, äh, inimesi, kes põgenevad äh, sõja eest õigus vabadusele, õigus suvalisele kinnipid-, õigus mitte sattuda suvalise kinnipidamise ohvriks, kõik see peaks olema ju põhi tõeks. me näeme, et äh, on esinenud vägivallategusid äh, varjupaiga taotlejate äh, puhul ning ma ei saa aru, kuidas härra Donald Tusk, kes meid kõiki justkui esindab, mõned päevad tagasi ütles, et pagulasi peaks kinni pidama kuni kaheksateist kuud pärast seda, kui nad on Euroopasse saabunud me peaksime kinni pidama põhiõigustest, kõike seda me oma kõnedes ju alati äh, toonitame, äh, peaksime püüdma lihtsalt tagada tõhus kontroll piiridel ja tagama inimväärikuse kõikide jaoks äh, Euroopa Liidus ja väljaspoolgi. aitäh, tere õhtust ka minu poolt, järgmine kõneleja on kolleeg Björk, poolteist minutit, palun. aitäh. koos kuue delegatsiooniga käisime Balkani regioonis, kohtasime seal tõlke piirivalvureid, nägime inimesi, kes põgenevad sõja eest ja seal olid tingimused sellised, millised nad ei peaks mitte kellegi jaoks olema. inimesi ei peaks luku taha panema, neid, nende vastu ei peaks kasutama vägivalda, kuid me oleme näinud tõendeid selle kohta, mis juhtub näiteks, mis toimub Türgis äh, Amnesty International on selle kohta aruande koostanud, noori on vangistatud, oleme kuulnud äh, ka politsei vägivallatsemisest äh, Bulgaarias ja minu küsimus on, mida te võtate ette selleks, et seda peatada nõukogu poolt äh, kui liikmesriikide politsei röövib äh, vara pagenik-, põgenikelt. Äh, kuidas äh, siis komisjon käitub liikmesriikidega näiteks noorte puhul, kelle suhtes on vägivalda kasutatud ja tahaksin ka täpset vastust, sest kui midagi ette ei võeta, siis kaitse andmise asemel me lihtsalt äh, Äh, tekitame veelgi enam traumat nendele inimestele. Eh, Teile on äh, sinise kaardi küsimus, proua Birk, kas olete valmis vastama? Teil on küsimus. härra Bonannolt. ma ei hakka sellele küsimusele vastama, see on lihtsalt aja raiskamine, ütleb proua Björk kolleeg Keller, üks minut. liikmetel on eh, kodukorrale vastavalt õigus otsustada, kas nad tahavad sinise kaardi küsimusele vastata või mitte. kolleeg Keller. Donald eh, Tusk arvatavasti paneb oma ametijuhendi ka internetti üles ja tema peaks aitama kaasa sidususele ja konsensusele Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu Nõukogus. ma ei ole kindel, kui tihti ta ise oma ametijuhendit üldse loeb, võib-olla ta peaks seda sagedamini tegema, sest see intervjuu, mis ta andis Guardianile ja teistele ajalehtedele kindlasti äh, suureks abiks ei ole olnud. president Tusk ei saa eriti äh, aru ka Euroopa Liidu õiguse äh, staatusest äh, ja ta ei esineks äh, väidetega, mis on rahvusvahelise õiguse vastased. ma olen kindel, et härra Juncker pidas siiski maha tõsise jutuajamise härra Tuskiga ja et edaspidi iseloomustab meie tööd suurem konsensus. aitäh! aitäh! proua Ferrara, üks minut, palun. härra asepresident, Euroopa Liit seisab silmitsi väljakutsega, me peame leidma tasakaalu vabaduse ning äh, turvalisuse vahel. turvalisus võib olla üheks vahendiks, kuidas äh, saavutada ja tagada vabadus, kuid see tasakaalu püüdlus äh, on keeruline ettevõtmine, me peame alati ka midagi ohverdama selleks, et vabadust saavutada. väga raske on e-, eristada kavatsusi varjupaigataotlejate puhul. kas, millised on kolmandate riikide varjupaiga toot-, taotlejate kavatsus ja kindlasti ei ole vastuseks kinnipidamine. Itaalias me näeme mõningaid väga negatiivseid näiteid vastuvõtu keskustest, äh, mis on mingis mõttes nagu laagrid, äh, kus inimesi äh, hoitakse kehvades tingimustes ja kindlasti ei saa sellest midagi head välja tulla. me peaksime siiski humanitaarkoridorid rajama inimesi nii ki-, nende isiku nii kiiresti kui võimalik tuvastada ja siis nad ka mm, väärikalt vastu võtta Euroopa Liitu. Läk Pitsoto, üks minut, palun. kui me räägime rändest Euroopas, siis on kuulda ikka jälle samu sõnu, solidaarsus, ähm, tere tulemast ütlemise kultuur äh, ja nii edasi. nüüd äh, jah, selline poliitika avab uksed kõikidele ebaseaduslikele sisserändajatele, mida on Euroopa teinud. kõigepealt äh, kiideti Itaaliat, kes võttis äh, vastu äh, tuhanded illegaalsed sisserändajad ja siis õiendatakse Itaalia kallale, et Itaalia ei suuda põgenikevoogu hallata. miks me ei tee neid keskusi Aafrikasse, et seal kindlaks teha, kellel on õigus põgeniku staatusele? miks äh, me ei jaga inimesi tõesti kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel, selle asemel, et inimesed äh, hukuksid äh, merel teel Itaaliasse. miks me ei kontrolli seda invasiooni Euroopasse, mis aset leiab ja volinik Itaalia vastu tegutsemine siin ei aita. Itaalia kodanikud on vihased, kuna nemad peavad neljasaja euroga kuus toime tulema, samas kui ebaseaduslikud sisserändajad saavad kõik tasuta. itaallased äh, nälgivad ja sisserändajad äh, puhkavad, see ei lähe nii. härra Raadev, kaks minutit, palun. Äh, tänan, president, lugupeetud daamid ja härrad Euroopa Komisjon on juhtinud äh, tähelepanu Bulgaaria-Türgi piiri küsimusele. seal on jah, tegemist äh, keerulise olukorraga, Bulgaaria piiripolitsei äh, teeb äh, tööd väga raskes olukorras, nad võitlevad kurjategijate vastu, terroristide vastu, kuritegelike võrgustike vastu äh,, ja aitavad äh, migrante, kes tulevad üle piiri ja vajavad abi. ja kõigest sellest äh, hoolimata välismaised äh, valitsusvälised organisatsioonid süüdistavad Bulgaariat varjupaiga taotlejate väärkohtlemises Bulgaaria piiripolitsei meetodite uurimine ei toeta neid süüdistusi ebaseaduslik piiriületus väljaspool äh, piiriületuspunkte äh, võimaldab äh, islamistlike terroristlike organisatsioonide liikmetel siseneda Bulgaariasse ja Euroopa Liitu. et seda vältida, võtab Bulgaaria tarvitusele kõik ranged meetmed lähtuvalt riiklikust ja rahvusvahelisest seadusandlusest ja me jätkuvalt kontrollime ebaseaduslike sisserändajate voogu ma ütleksin kõigile nendele, kes kritiseerivad äh, välispiiride riike, et äh, viige ennast kurssi nende tingimustega, milles meie piirivalvurid töötavad, enne kui te hakkate meid äh, süüdistama ja ärge kaitske ainult varjupaiga taotlejaid, vaid ka neid, kes tuhandete sisserändajatega päevast päeva tegelevad ja alles siis kirjutage oma raportid proua Jotova, palun. tänan, president kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, käesoleval aastal oleme me koostanud palju dokumente, oleme rääkinud erinevatest strateegiatest, et kriisiga toime tulla, aga me oleme unustanud ära selle kriisi inimnäo. meil on väga palju konflikte ja sõdu ja need juhivad meie tähelepanu kõrvale inimlikult strat-, tragöödialt. see oleks juhtunud, kui need liikmed, kui need meetmed, mis me aasta alguses juba välja pakkusime, oleks leidnud rakendust. liikmesriigid äh, jäeti üksi, nad hakkasid äh, müüre ja okastraadiaedu äh, ehitama, see ei toimi. nii-öelda kriisikeskused ei ole andnud tulemusi ümberjaotamise kriteeriumid ei ole selged. me oleme kuulnud nüüd äh, ideest äh, ümber asustada kaheksakümmend tuhat Süüria põgenikku aastas. samas äh, põgenikud ei tahaks elada Euroopa Liidu perifeerias, nad tahaksid Kesk- ja Põhja-Euroopasse liikuda, see kõik põhjustab sellist äh, negatiivset tunnet ja mis puudutab äh, Bulgaaria süüdistamist, äh, siis ei ole vaja kellelegi näpuga näidata, me oleme kõik silmitsi selle keerulise olukorraga ja kui äh, kelleltki on vaja võtta sõrmejälg, siis siin ei ole tegemist väärkasutamise, väärkohtlemise või vägivallaga. siin on tegemist Euroopa standarditega, mille poolt äh, on äh, hääletatud ja kui äh, Bulgaaria rakendab neid seadusi, siis ei peaks meid süüdistama vägivallas. on raporteid selle kohta, kuidas äh, riigid tulevad toime rändekriisiga, iga aasta neid koostatakse, et Bulgaariale midagi seni ette heidetud ei ole. ja kui me hakkame siin nimetama nimesid ja kutsuma inimesi vihkajateks ja ksenofoobideks, siis see on kontraproduktiivne. kolleeg äh, Tsambaski, palun. austatud äh, kolleegid, siin on tegemist äh, järjekordse kasutu aruteluga on raportid, mis on äh, täis äh, lihtsalt äh, meelevaldsust ja valet. see on, need raportid on kirjutatud inimeste poolt, kellel on halb kavatsus või kes ei ole äh, näinud äh, Bulgaaria ja Türgi piiri ja üldse ei teagi, kus selline piir asub. see ei ole mitte ainult äh, Bulgaaria piir, vaid see on Euroopa Liidu välispiir ja Bulgaarial on kohustus kaitsta seda piiri bulgaarlaste ja ülejäänud eurooplaste huvides. aga siin arutelus äh, on mulle hakanud silma ka see, et osad kolleegid ei saa aru, millest me siin räägime, nad räägivad sellest, mis pole üldsegi seotud äh, reaalse eluga. kas äh, näpujälgede võtmine võrdub äh, vägivallaga? ja jällegi, osad inimesed kannatavad siin, tundub, lõhenenud isiksuse sündroomi all soovitakse kaitsta seaduslikke sisserändajaid, toogem siis nad lennukitega kohale. härra Tsambaski, teil on sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu? Eh, eh, eh, ja ma sooviksin esitada teile küsimuse, ütleb härra Funtulis. kas te olete nõus sellega, et äh, Need äh, süüdistused äh, on esitatud, kuna teatud vabaühendused ja advokaadid on nende äh, süüdistuste taga. ja suur tänu selle küsimuse eest. jah, meie ei ole me oleme valmis vastama kõikidele küsimustele ja on tõesti organisatsioone, kellel on teatud oma huvid ja nii see on. kolleeg Milner. osad liikmesriigid kriminaliseerivad äh, varjupaiga taotluse menetluse ebaseaduslik piiriületus äh, varjupaiga taotluse esitamiseks äh, ei ole kriminaalkuritegu. Euroopa Inimõiguste konventsiooni artikkel viis äh, ütleb, et vabaduse võtmine peab olema erandlik varjupaiga taotlemise menetluses. vabaduse võtmine äh, ei äh, pea olema automaatne meetod, mida kasutada, kaasa arvatud äh, sõrmejälgede võtmine, meil on tegemist enamasti traumatiseeritud inimestega, tihti ka lastega, me ei tohi seda unustada. selline äh, endaga kaasa ka suuri kulusid, ametnikud on silmitsi moraalse dilemmaga, nad peavad mitte kriminaale kinni pidama ja kinni hoidma me peame tõesti inimlikult kohtlema põgenikke. suur tänu, kolleeg Spinelli, poolteist minutit, palun. tänan komisjoni raportis Itaalia kriisikeskuste kohta on äh, räägitud äh, legaalsest vägivalla kasutamise võimalusest, kui tuleb inimesed vahistada või nendelt sõrmejälgi võtta, aga siin on tegemist nüüd siis kahe põhiseaduse artikliga, mis lähevad teineteisega vastuollu. kuidas on võimalik põgenikelt sõrmejälgi võtta, kui nad on selle vastu Ungaris, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias on olukord selline, et on ka sundväljasaatmisi äh, ja Taanis äh, nüüd äh, tahetakse võtta põgenikelt ära nende väärisesemed, juveelid, et katta menetluskulusid, no sellised meetmed küll ei ole vajalikud, et Schengenit päästa. president Tusk nõudis äh, kaheksateist kuu äh, pikkust äh, kinnipidamistähtaega, et kaitsta Schengenit. nüüd äh, alaealised äh,, haavatavad äh, grupid ei ole kaitstud, siin on tegemist repressiivsete meetmetega. ka inimõiguste hartas on ju ette nähtud siiski teatavad õigused, mis on ka siduvad ja kui see kõik on Schengeni hind, siis tõesti ei, tänan, siis ma kodun, kodanikena loobun Schengenist, sellisest Schengenist. Brožuli üks minut ah,. president, volinik, pagulaste saatus ilmselt ei liiguta enam kedagi, veelgi hullem. nõukogu president äh, teeb avaldusi äh, turvalisuse nimel, mis on populistlikud, ohtlikud ja samas äh, ma ei tea, mis mind rohkem šokeerib, kas see, et härra Tusk räägib kaheksateistkümnekuulisest vangistusest pagulastele julgeoleku tagamiseks äh, või äh, need kõnelused, sõnavõtud siin parlamendis, ma ei tea kõike nagu võiks öelda nende migrantide kohta ja kõike võib teha. ma tahaksin äh, öelda, et äh, me saadame kodanikele siit vastutustundetu sõnumi. rahvusvaheline humanitaarõigus, äh, solidaarsus on lõppenud, me räägime muudkui piiridest, sõjast, aga äh, ka sõdades tunnustatakse inimeste õigusi. näete, Euroopa on selline kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. ma arvan, et äh, me peame kaugele minema, kaugemale minema ilusatest sõnadest ja headest resolutsioonidest. aitäh, kolleeg Wimberg, üks minut, palun. suur aitäh, president jõuga kinnipidamist tuleks vältida nii palju kui võimalik, kuid tuleb endale aru anda ka, et paljud need, kes pagulasstaatust otsivad Euroopas, ei oma mingit alust selleks. inimesed petavad, et siia saada, näiteks äh, nad ei anna sõrmejälgi ja nii edasi, see tähendab seda, et nad tegelikult saboteerivad kogu protsessi Nad ei äh, lähe ka sinna, kuhu neid saadetakse, seega äh, tuleb neid kinni pidada ja tagasi saata. ja meil peab olema ka võimalus äh, mõistlikes piirides jõudu kasutada, kui vaja, et otsuseid täide viia, sest tegelikult ju väga paljud sisserännanud on meid petnud ja kasutavad ära meie sotsiaalsüsteemi äh, ma arvan, et äh, teatud määral jõu kasutamine peab olema üks nende vahenditest võitluses sellise pettuse vastu. proua Atkinson, äh, mina tahaksin tegelikult äh, eriti Kalees näha rohkem kinnipidamist et iga päev on näha neid agressiivseid migrante arusaamatu taustaga. meie Briti veokijuhte ähvardatakse iga päev nende pagulaste poolt nugadega ja püstolitega. Nende elu on ohus ja nende turvalisus on ohus. sajad migrandid on Norrasse naabunud, fotoaparaatidel, kaameratel on neil džihaadipildid mida nad peidavad meie eest, me ei tea, mida tehakse Kalee džunglites. kui ametivõimud tahavad nende kurjategijate vastu astuda, kas nad tõesti mõt-, ootavad seni, kuni esimene veokijuht surma saab, ära tapetakse, kui politsei ta peab kontrollima olukorda ja ei suuda seda, siis hea küll, võtke armee kasutusele FN võttis ähm, Calais regioonis äh, Prantsusmaal, äh, äh, see erakond oleks kindlasti paremad meetmed välja mõelnud, sest migrandid tuleb kinni võtta ja saata tagasi, enne kui on hilja. suur aitäh. kolleeg Zedehovski, palun. suur tänu. president, volinik, kolleegid Äh, mina tahaksin öelda aitäh selle eest, et teema tõstatati, tekkis selline huvitav keskustelu. Äh, see peegeldab tegelikult seda, mis meie ühiskonnas toimub. kõik ei näe asju ühtemoodi ja ei nõustu äh, nende asjadega, millest räägitakse, aga ühte ja absoluutset tõde ei ole olemas kuid enne, kui me hakkame kedagi kritiseerima, tuleb tunnistada, et kõik me oleme ise vigu teinud, me oleme painutanud reegleid ühele või teisele poole ja kui me oleme seda endale tunnistanud, võime hakata ka pagulaskriisi lahendusi otsima. kõnelen konkreetselt pagulaste kohutavast olukorrast meie välispiiridel või isegi Euroopa Liidu sees Äh, nende situatsioon on tõesti väga keeruline, aga miks see on nii läinud? kes need inimesed on, äh, kuidas äh, nemad käituvad, kas nad tõesti peavad eeskirjadest kinni alati? ma võiksin pikalt-laialt rääkida sellest, rääki-, rääkida kogemusest pagulasraagris piiril. meie oleme väga palju kuulnud sellest, väga palju on räägitud ja alati on selliseid, kes püüavad petta, kes püüavad kuidagi eh, reeglitest mööda hiilida ja ei ole nõus eh, eh, kogu menetlust läbi tegema. ma arvan, et neid teemasid tuleb arutada ja tuleb arvestada kõiki vaatenurki. mina tahaksin kõiki teid kutsuda üles mitte ainult kritiseerima, vaid järele mõtlema, kuidas olukorda positiivselt lahendada, nii et äh, kõik need, kes abi vajavad, seda saaksid. suur aitäh, härra Saani, palun. suur aitäh, daamid ja härrad. siin kojas ja mitte üld-, mitte ainult siin, vaid üldiselt meedias, ähm, selles meediakeskkonnas, äh, mis ümbritseb parlamenti, on ajad väga pinevad. aga avalik arutelu on palju komplitseeritum ja äh, väga karm. Äh, muidugi meedias on ka seisukohad erinevad, kuid see äh, kohutav narratiiv, need avaldused, mida tehakse mõnede valitsuste poolt, näiteks Ungaris, on üsna õõvastavad mõnedele kõrvadele. soovitakse lausa Euroopa Liidu vahenditega ehitada tarasid piirile ja tehakse propagandat sellele avalikus televisioonis ja raadios. külvatakse hirmu, räägitakse, et inimesed peavad hakkama kaitsemeetmeid ette valmistama, sest oht on suur me peame nüüd äh, looma mingid ühised eeskirjad, mida rakendatakse, et sellist propagandat ei levitataks. Äh, samuti tahaksin rääkida veel PNR eeskirjadest, see on broneeringu info ja mina arvan, et on täiesti äh, võimatu, et nüüd hakatakse ka Euroopa Liidu kodanikke kontrollima turvalisuse eesmärgil sajad tuhanded kodanikud samas saabuvad üle Euroopa Liidu piiri ilma mingisuguse kontrollita, tulevad ja väljuvad ja mingit kontrolli pole. seega mõelge mingisugustele ühistele eeskirjadele, mis sobiksid kõigile. kolleeg Halla Aho. suur tänu, president meie rändepoliitika üks oluline mõju äh, on see, et Euroopa ei ole enam võimeline nende inimeste tagasisaatmiseks, kelle avaldus on tagasi lükatud. Äh, see fakt tegelikult annab ainult äh, julgust juurde, kasutamaks asüülisüsteemi soodsa sisserändekanalina. Ähm, kodanikke majutatakse avatud tehtud äh, majutuskohtades, kui äh, need sisserändajad saavad teada, et nende avaldus on tagasi lükatud, kaovad nad vastuvõtukeskustest või kaovad isegi enne, kui sõrmejälgi võetakse või nad üldse registreeritakse ja muud, ja nad muutuvad illegaalseteks immigrantideks. see tegelikult õõnestab meie asüülisüsteemi. oleks hea, et ähm, pagulasi saaks ähm, tõesti kinni pidada nii kaua, kuni nende tausta uuritakse kui Euroopa Liidu õigus seda ei võimalda, siis tuleb õigust muuta. tänan. suur aitäh, kolleeg Pagasaur Tunda. suur tänu. Äh, Jeesus Nazaretist ja tema vanemad põgenesid äh, äh, põgenesid ja muide, kui siin Andersoni sõnavõttu kuulda, siis ei oleks Jeesus üldse sündinud, Maria ei oleks saanud isegi äh, lauta minna äh, ja sõime äh, panna oma lapsukese. kuid te ei mõtle sellele, et, et inimõigusi rikuta, inimõigusi ei rikuta, kui inimesed sõjajalust põgenevad, siis mõelge selle üle järele ning nagu president Juncker ütles, äh, kas me tõesti tahame äh, taluda seda, mis on juba ajaloos kogetud? härra Anderson, poolteist minutit, palun. proua Anderson. andke mulle äh, kannatavad massid, et nad saaksid hingata vabalt, see on äh, kirjas äh, vabadussambal. mis võiks seal kirjas olla, kui see skulptuur oleks Lampeduusal, kus äh, põgenikud saadetakse tagasi ja kus äh, ametivõimud on siis vägivaldselt kinni pidanud äh, varjupaiga taotlejad, et pidada kinni Dublini määrusest. kiirreageerimiskeskused äh, äh, esmase vastuvõtukeskused. Euroopa Liit on kaasosaline inimõiguste äh, rikkumises. ÜRO on, on avaldanud raporti, kuidas Türgi on rikkunud varjupaiga taotlejate äh, õigusi ja Ungaris äh, ja Horvaatias ei ole olukord parem. põgenikud on inimesed nagu sina ja mina kes oma lastega püüavad meeleheites põgeneda äh, kriisikolletest Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas. Äh, lihtsad äh, ohutud ähm, rändeteed, mis aitaksid neil põgeneda, võiksid leevendada seda kriisi. tuhande üheksasaja kakskümmend teist, teisest aastast on juba olemas Äh, ei ole olukord muutunud ja sellepärast äh, äh, ma ütleksin teile Edward Bergi sõnu, et kõik, mis vaja selleks, et kurjus võidab, on see, et head inimesed midagi ette ei võtaks. aitäh, palun pidage kinni oma kõneajast. lasin teil veidi pikemalt rääkida, aga meil hakkab aeg otsa saama, proua Udale, palun. suur tänu juhataja. ülemkohtu eesistuja peaks aitama läheneda erinevate liikmesriikide seisukohtadele, et leida jätkusuutlikke lahendusi ja ta peaks ka kaitsma ähm, Euroopa Liidu ühiseid väärtusi selle asemel, et kasutada oma positsiooni, et edendada erinevate liikmesriikide lahknevaid seisukohti. tema äh, Ähm, seisukoht, mis puudutab põgenike kinnipidamist kuni kaksteist kuud, läheb vastuolu Euroopa äh, väärtustega ja see lõhestab äh, liikmesriike ja on väga kahjulik praegusel ajal, kui meil on vaja ühtset äh, põgenike varjupaigapoliitikat Euroopa Liidus. meil on vaja kõikehõlmavat lähenemist, et tulla toime selle põgenikekriisiga, millega kogu maailm praegu silmitsi seisab härra Peiu, üks minut palun kümme päeva pärast kolmeteistkümnendal novembrit kaks parlamendikomisjoni äh, kiirendatud menetlusega võtsid vastu teksti, mis võimaldab kaebusi esitada ebaseaduslikel äh, sisserändajatel. komisjon äh, näeb ette kolme miljoni uue sisserändaja saabumist siit ka, tänasest kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani, on parem- ja vasakpoolsed teisel detsembril julgustanud seda ebaseaduslikku sisserännet sellega takistades piirivalve tööd ja aidates äh, põgenikel nende vastu kaebusi esitada. veelgi hullem, MTÜ-d äh, toetatakse selleks, et nende ebaseaduslike nimel sisserändajate nimel teha, esitada kaebusi. Teie prioriteet peaks olema tagada julgeolek ja eurooplaste jõukus, äh, tegeletakse eelkõige sisserändajatega. Teie äh, vastutustundetus on täiesti vastuvõetamatu, me peaksime justkui äh, jooma šampust selle jubeda resolutsiooni vastuvõtmise tähistamiseks. aitäh, härra juhataja ei ole põhjust äh, siin aplodeerimiseks ja äh, äh, palun külastajatel mitte, mitte aplodeerida ja mitte avaldada oma heakskiitu sõnavõttudele, see on meie kodukorra reeglite vastane. proua Tšintši, palun. rändevoogude haldamine millega peavad äh, toime tulema liikmesriigid, on väga oluline. nüüd üritatakse põgenike valvega taotlejad võimalikult hästi vastu võtta ning äh, vastututingimuste parandamise, parandamiseks on väga oluline äh, põgenike registreerimine. see peaks toimuma võimalikult kiiresti, menetlused peavad olema kiired, et vältida põgenike ärakasutamist oluline on see, et me tõepoolest ka rakendaksime olemasolevaid reegleid õigesti e, ja e, muidugi need kontrollid, mis läbi viiakse, peavad olema kooskõlas põhiõiguste ja inimõigustega. inimesi ei tohi kinni pidada kauem, kui seaduses ette nähtud, see on tohutu psühholoogiline koormus ja samuti on see ebaseaduslik. me peaksime kooskõlas artikliga viis Rooma lepingust ning Euroopa seadusandlusega äh, tegutsema. kinnipidamine on äh, lubatav tõesti ainult viimse võimalusena ja me peaksime endal küsima, kuidas sellised inimõiguste rikkumised äh, varjupaiga taotlejate puhul kuidas nendega toime tulla, vajadusel peaks sinna sekkuma ka ombudsman Äh, ning äh, mis puudutab äh, Euroopa ühist rannavalve puudutavad ettepanekuid, siis siin on oluline ka Euroopa põhiõiguste ameti seisukoht, oluline on kaitsta alaealisi neid tuleb kaitsta ka organiseeritud kuritegevuse eest. suur tänu, äh, kolleeg Henkel. Amnesty Internationali pikaaegse liikmena oli mul väga hea meel, et täna on öeldud väga palju õigeid asju, mis puudutab põgenike õigusi. ma tahan veel lisada, et see on täiesti häbiväärne, kuidas minu riigis tihtipeale rünnatakse põgenikke, süüdatakse äh, põgenikekeskusi, kuid kui selleks, kui, kui me räägime nende õigusest meil viibida, siis peame räägima ka nende kohustustest. on äh, põgenikke, kes hävitavad oma isikut andvaid dokumente või siis äh, esitavad valeandmeid oma äh, identiteedi kohta, kes oma etnilisi, religioosseid ähm, mm, vaidlusi lahendavad vägivaldselt ka Euroopa Liidu sees, need inimesed tuleks tagasi saata integratsioon ei ole ainult midagi, kus, äh, kus peavad tegutsema eurooplased, vaid ka põgenikud peavad omalt poolt midagi ära tegema ning ka selle sõnumi peaks meie parlament saatma, aitäh. kolleeg Henkel. Teile soovitakse esitada äh, sinise kaardi küsimus, kas olete valmis sellele vastama? härra Panana, palun. aitäh, kolleeg. Te oled äh, oluliselt demokraatlikuma suhtumisega kui eelkõnelenud äh, kolleeg. ma olen nõus sellega, mida ütlesite, aga tahaksin küsida, kas te oleksite nõus sellega, et Euroopas luuakse oma Guantanamo? kas teie pooldaksite seda? Amnesty Internationali liikmena olen ma alati pooldanud Guantanamo vangla äh, sulgemist, nii et saan kindlalt öelda vastuseks sellele küsimusele ei härra Krissovnas, palun. viimastel äh, kuudel oleme me näinud üha rohkem kaebusi, see on väga murettekitav, et äh, rikutakse varbaga taotlejate põgenike põhiõigusi, neid koheldakse äh, politsei poolt Ida, Kagu-Euroopas ja Türgis halvasti. me peame kaitsma oma põhi, põhimõtteid, põhiväärtusi äh, nagu õigusriik, ükskõik äh, kes neid rikub. me ei tohiks äh, unustada, et põgenikud ei ole kurjategijad, nad lahkuvad oma riigist, et põgeneda tagakiusamise eest ja et leida parem tulevik. me peame kaitsma oma välisriike parem, välispiire paremini see on väga oluline, aga samas me peame kaitsma ka põgenike äh, põhiõigusi. Euroopa Liit peab äh, siin andma endast kõik, et äh, rahu ja stabiilsus taastuks Lähis-Idas ning rahvusvahelise õiguse vaakum kaoks, et inimesed ei peaks põgenema. proua Anna Komes, palun kaks minutit. E pagulaste küsimus on midagi sellist, mille kohta ütles äh, härra Tusk, et see on häbiväärne Euroopa Liidu jaoks. probleemid, mis tulenevad juba praegustest tööpuudusnäitajatest Euroopas, teevad probleemide lahendamise keerulisemaks. samuti on äh, küsimuse all võõrvõitlejad, inimesed unustavad, et need äh, võõrvõitlejad on tihti Euroopa päritolu kasinusmeetmed teevad piirkonnad nagu Molenbeeki ainult äh, hullemaks. viimase paari kuu jooksul ei ole me näinud piisavalt äh, üritusi parandada vastuvõtukeskusi, esmase vastuvõtupunkte ja kiiremini menetleda varjupaigataotlusi. pagulased kelle ees meil on moraalsed ja juriidilised kohustused, inimesed, kelle majanduslikud ja sotsiaalsed eh, olud on nii eh, kehvad, et eh, nad mm, peavad siia tulema, väärivad humaanset kohtumist, samal ajal me peame tagama, et inimesi koheldakse õiglaselt, sõltumata sellest, kust nad pärit on. see põgenike laine ja varjupaigataotlejate laine on kehva haldamise tõttu toinud, toonud kaasa tohutuid kasumeid äh, inimkaubitsejatele ja meie valitsejad äh, jätavad kõrvale põhiprintsiibid, millest me peaksime lähtuma, ei ole võimalik kontrollida iga Euroopa piiri, välispiiri meetrit või ka Euroopa rannikumeetrit, aga tuleb tagada, et meil oleks võimalik midagi ära teha pagulaste kriisi vallas. hetkel me ei aita pagulasi, aga samas ei kaitse ka oma kodanikke. me peame suutma midagi ette võtta, välistamaks tulevasi terroristlikke rünnakuid, samal ajal aidates äh, varjupaiga taotlejaid. aitäh, härra Krasnodevski, üks minut. suur tänu, härra juhataja. mulle tundub, et äh, mõned kolleegid äh, peavad õigustest rääkides tegelikult silmas ähm, anarhismi, oma idealismis äh, kaotada silmist äh, tegelikkuse. ma tahaksin nõukogu ja komisjoni esindajatelt küsida, milline on teie ettekujutus ümberpaigutamise mehhanismist, ilma et me kasutaksime vägivalda või sunnimeetmeid, kuidas te kavatsete sõrmejälgi võtta? ümberpaigutamine ei ole ilma sunduseta võimalik. põgenikel, äh, põgen-, põgenikele pakuti võimalust äh, jääda elama mõnedes riikides, aga nad ei soovinud näiteks Poolasse jääda, vaid soovivad just Rootsi minna, aitäh. härra Suuber, palun sunnivahendite kasutamine pagu-, varjupaiga taotlejate suhtes on häbiväärne, nagu ka sunnimeetmete kasutamine rändajate kui selliste vastu. siin ei ole küsimus selles, et üritatakse välja sõeluda need ähm, rändajad, kes on valmis vägivalda kogema, inimesed, kes on valmis Bulgaariasse minema, on inimesed, kes vajavad kaitset nende eest, kes üritavad äh, nende suunas äh, koeri äsitada või äh, ründavad neid relvadega. ja see, kuidas Türgi näiteks on kasutanud relvi süürlaste vastu või jõudu, on toonud kaasa selle, et Süüria pagulased peidetakse salalaagritesse laevad või paadid, mis transpordivad pagulasi, neid, neid äh, kas minuti, praegu Soraya. proua Post, kaks minutit. aitäh, härra juhataja. tahaksin alustada ühest sõnumist, keegi ei ole illegaal. arutelu varjupaigataotlejate poliitika üle ei ähm, ei, ei tee au inimestele, see, et me peame oma piirid kindlustama, eh, see, et me peame panema mingi maksimaalse arvu põgenejatele, et eh, me ütleme, kui palju me vastu võtame, see eh, võtab ära humaansuse, me peame olema juhtrollis, meil on vastutus seda teha, mitte ei tohiks me emotsionaalselt reageerima, oluline on vaadata, kuidas me inimesi kohtleme ja mitte ainult piirialadel, me teame, et inimesed, kes põgenevad, nende hulgas võib olla kurjategijaid, nad ületavad piire, see on ebaseaduslik tegevus ja iga riik vastutab selle eest, et inimõigusi kohaldataks kõikidele isikutele, kes nende territooriumil viibivad, samuti on ebaseaduslik inimestelt vabadust võtta ilma mõjuva põhjuseta, inimeste vastu jõu kasutamine, on ebaseaduslik, kui inimesed taotlevad varjupaika, samuti on ebaseaduslik mitte kohelda inimesi inimestena. meil on vastutus Euroopa Liiduna selles küsimuses, meil on üht-, ühine varjupaigapoliitika ja komisjon peab äh, tagama, et seda seadusandlust ka täidetakse. meil on vaja teostada järelevalvet riikide üle ja Euroopa Liidu piiriasutuste tõhusat tööd Euroopa Liidu ametiasutused peavad äh, esikohale seadma inimõigused äh, oma töös ja nad peavad äh, häid praktikaid rakendama. Nad peavad kohtlema inimesi, kes põgenevad inimestena, vastasel korral kaotab meie endi inimväärikus. aitäh, härra Huntis, üks minut. aitäh, kaks tuhat viisteist tähistame me inimõiguste deklaratsiooni kahekümne viiendat aastapäeva ja nüüd näeme sõda ja pagulaste, pagulaste, kes jõuavad äh, nendesse niinimetatud hotspotidesse, see on häbiväärne Euroopa Liidu jaoks ja liikmesriikide jaoks, see näitab, et me oleme jõudnud väga pimedasse ajastusse, ükski Euroopa kodanik ei taha midagi taolist näha. Dublini konventsioon on iga päev äh, rikkumiste osaliseks saanud ja küsimus, äh, mis puudutab äh, tänast ja homset päeva Euroopas, tulenevalt otsustest, mis tuleb langetada, see, see ei mm, ole kuigi paljutõotav, kas Frontexist saab nüüd see asutus, kes vaatab läbi varjupaigataotlejaid, kas me anname politseile Euroopas mandaadi väärkohelda varjupaigataotlejaid, me oleme jõudnud äh, inimõiguste austamise piirimaile, kõik liikmesriigid seda ei tee, poliitiline vastutus lasub Euro-, Euroopa Liidul ja kõikidel liikmesriikidel, aitäh! Äh, del... aitäh! nüüd on aeg vabaks mikrofoniks, mul on viis sõnasoovijat kirjas, härra Jakovtšitš, palun gospodine predsjedniče ono što trebamo jednom. see mida me peame iseendale kordama on see et me oleme kõik olnud üllatunud selle rändekriisi osas ja sellest lähtuvalt oleme me liiga tihti improviseerinud ja teinud otsuseid mis ei ole olnud sidusad ega süstemaatilised me peame lihtsalt Äh, ütlema, et Dublini süsteemi ei eksisteeri. see ei toimi, see on täiesti selge. see, mida ma siin tahan öelda, on see, et me ei olnud, kuna me ei olnud valmis, siis me ei suuda vastu äh,, aktsepteerida kõike seda, mis toimub meie piiridel, Ungari piiril või äh, seda, mis toimub Sloveenia piiril äh, Horvaatiaga. me ei saa aktsepteerida seda äh, kõik need avaldused on täiesti vastuvõetamatud. ma loodan, et riigid nagu Horvaatia ja Serbia ja Makedoonia, kes on teinud väga palju selle nimel, et rändajad Euroopasse jõuavad, vajavad teatud kompenseerimist ja kõnele katkestatakse. härra Marias, aitäh! Kreeka on vastu võtnud tuhandeid pagulasi, väga paljud pagulased on kolinud äh, kas meie riiki või läbinud seda ja ainult nädala eest äh, Skopjega piiril, kust inimesed äh, piiri ületasid Mütiliini saarelt, kus on toimunud mitmeid vahejuhtumeid pagulastega. mitmed inimesed on teinud suuri jõupingutusi näitamaks nende üle, nende suhtes üles külalislahkust aga pagulaste hulk on järjest suurenenud, niipea kui proua Merkel kutsus pagulasi kõiki Saksamaale. meil on nüüd rohkem kui sada kuuskümmend tuhat pagulast Kreekas ja ainult äh, vähene hulk on kaetud äh, ettepanekutega nad ümber asustada aitäh, proua Murvai. kiváló párhuzamot használt dr. Zétényi Zsolt ügyvéd kollégánk. üks kolleeg tõi suurepärase paralleeli ühel konverentsil Ungaris, mis puudutas õiguskaitse küsimust. nimelt, kujutlegem rikast ettevõtet mis äh, asub luksuslikus palees ja no ja see ettevõte äh, kutsub äh, külla välisdelegatsiooni, kuid kohal on ainult Äh, uksehoidja ja kui uksehoidja helistab ettevõtte omanikele ja küsib, mida teha, siis äh, vastavad nad talle, võt-, võtavad külalised vastu oma koju ähm, ja veed-, äh, ei lase neil meeldivat aega veeta. see on see, mis on toimunud meie riigiga. Teie Äh, koos oma ülemuse proua Merkeliga äh, olete äh, miljoneid põgenikesi kutsunud ja soovite nüüd, et nendega tegeleks riik, mis on väga raskes olukorras. meie seda ei soovi. kolleeg Tomasic, palun. selle kriisi käigus oleme palju rääkinud pagulaste õigustest ja nüüd on aeg lõppude lõpuks rääkida ka kohustustest, mis nende õigustega kaasas käivad. põhikohustus on põhiseaduse ja, ja seaduste austamine selles riigis, kus äh, inimene, põgenik asub arvestades äh, seda koletut äh, olukorda, kust inimesed põgenevad, kus neil on raske kohaneda meie kliimaga, meie elustiiliga, aga samas äh, peame me äh, tegutsema nendega samamoodi nagu nendega, nagu oma kaasmaalastega, ilma erilise koht, kohtlemiseta, me peame, äh, ei tohi neile mingeid eritingimusi luua. ja praegu ei ole mingisugust äh, põhjust, miks me peaksime peatama oma seadused või sallima seda, et nad ei austa meie seadusi, kõik peavad teadma, et nende kohanemine meie elustiiliga algab sellest hetkest, kui nad oma jala meie pinnale panevad. aitäh, juhataja. see, mida me kuulsime varjupaigataotlejate kinnipidamisest ja jõu kasutamisest nende vastu, on väga murettekitav. ma käisin tuvastamiskeskuses Itaalias ja nägin, et inimesed, kes sinna on saabuvad, saabunud, neid ei informeerita nende õigustest ja õig-, ja menetlusest varjupaiga taotlemiseks, nad jagatakse gruppidesse ja neid diskrimineeritakse vastavalt nende rahvusele ja tulenevalt nende võimalusest tagasi minna ja neid võib kinni pidada kuni, kuni aasta aega, need tingimused on väga kehvad, alaealised ei peaks seal sugugi isegi viibima ja kontrollitakse nende pulssi, mis on meditsiiniline toiming, aga see on täiesti ebapiisav. meil on vaja anda nendele inimestele tulevikuks lootust. ehk siis äh, Dublini ebaõnnestumine vajab lahendamist, aitäh. proua Schlein, nüüd on mikro, vaba mikrofon lõppenud ja annaksin sõna volinik Stiljanidesele. aitäh, head kolleegid. aitäh selle väga viljaka arutelu eest, väga konstruktiivse mõtetevahetuse eest, teate, et minu hea kolleeg, volinik Avramopolos, kes vastutab selle teemavaldkonna eest oma sissejuhatavas sõnavõtus juba puudutas erinevaid aspekte selles väga keerulises küsimuses komisjon astub samme tagamaks, et peetakse kinni Euroopa Liidu õigusest varjupaiga küsimuses ja õigus varjupaigale on põhiõigus ja loomulikult tähendab see seda, et tuleb austada kõiki varjupaika puudutavaid äh, õigusaktide sätteid, komisjon viimase poole aasta jooksul on väljendanud äh, mitmeid arvamusi, nelikümmend kaks ametlikku kirja ja kaheksa halduskirja on saadetud äh, varjupaiga teemal Eurodaki määruse rakendamise kohta ja varjupaikamenetluste ja vastuvõtutingimuste direktiivide rakendamise ja ülevõtmise kohta tahaksin keskenduda sellele ja rõhutada, et õigus varjupaigale on põhiõigus ja see tähendab seda, et kõiki varjupaigaõiguse sätteid tuleb täita, komisjon lubab tagada seda, selle, et liikmesriigid äh, tagavad inimõigused ja väärikuse, kohaldades Euroopa Liidu õigust, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna äh, härra Schmidt, nõukogu nimel, palun! suur tänu, juhataja, daamid ja härrad ma ei saa kuidagi mööda vaadata ülemkogu presidendi sõnadest ja viitan, mida ta ütles seoses homse teemaga ja ta ütles, et meie välispiiri kaitse ei pea mitte ära hirmutama neid, kes põgenevad sõdade või tagakiusamise eest. Euroopa on vaba ühiskond ja me pakume peavarju alati neile, kelle osas valitseb oht nii nagu seda välja öeldi, siis äh, kinnipidamise õigusega seoses on äh, selge see, et äh, seda ei saa kuidagi käsitleda ega tõlgendada mitte mingil viisil kui mingisugust reeglit, mingit kindlat reeglit kui on mingeid kuritarvitamisi, olukordi, kus Euroopa reegleid, millele volinik viitas, või rahvusvahelisi reegleid, millest kinni ei peeta, on vaja kasutusele võtta meetmed, sest inimväärikus ja inimõigusi ei tohi kuidagi karistamatult rikkuda. kuna me oleme äh, kriisiolukorras, oleks võib-olla kasulik äh, uuesti läbi vaadata need äh, tekstid, millele tugineb Euroopa Liit, milline peaks olema Euroopa Liit Need tekstid, muuhulgas ka põhiõiguste harta ja esimene artikkel seal, esimene artikkel selles hartas ütleb järgmist seal on öeldud, et inimväärikus on vääramatu õigus, millest peab kinni pidama ja mida peab kaitsma. mida ütleb artikkel kaheksateist, asüüli õigus on tagatud vastavalt Genfi reeglitele ja nii edasi see on öeldud, jah, loomulikult kõik peavad äh, reeglitest ja seadustest kinni pidama ja sealhulgas ka varjupaiga taotlejad, aitäh! suur tänu, härra Schmidt. mul on nüüd üks äh,